kohtadele, et saaksime alustada koosolekuga. lugupeetud kolleegid, tere tulemast kõigile ja ajutise koosoleku juhatajana äh, ja see ajutisus ei kesta kaua, äh, kuulutan koosoleku avatuks ja Äh, on olemas äh, täistõlkerežiim vastavalt parlamendi juhatuse koos, öö, äh, otsusele ja tegemist on siis e-, inimõiguste allkomisjoni esimehe ja aseesimeeste valimisega vastavalt kodukorra reeglile kakssada kolmteist. alustame kõigepealt esimehe valimisega ja ja asendusliikmed, kes hääletusel osalevad, on järgmised Silvia Saruni, Äh, asendab Lars Patrick Bergi. ja kvoorum on olemas, äh, vähemalt kaheksa saadikut on olemas, äh, neljandik saadikutest peab kohal olema mm, ja sekretäriaat on on seda kontrollinud, nii et enne kui me alustame, Äh, tuletan meelde, et kandidaate saavad esitada kas fraktsioonid või äh, kahekümnendik komisjoni liikmetest ehk kaks saadikut ja ja saadikud peavad olema täisliikmed siin komisjonis ja nad peavad olema täitnud ära finantshuvide deklaratsiooni ja deklaratsiooni, mis puudutab äh, käitumisjuhendit. ja me peame siis järgima ka äh, neid reegleid, et juhatus ei tohi olla ainult äh, meestest või ainult naistest koosnev või et äh, kõik aseesimehed ei tohi ähm, olla pärit ühest riigist ja kõik asendusliikmed, kes hääletusel, kõik liikmed, kes hääletusel osalevad, peavad äh, omama hääletuskaarti, kui me siin salajasi hääletusi läbi viime ja nüüd ma kutsun üles, et esitataks kandidaate e-, komisjoni esimehe kohale. aitäh, S ja D fraktsiooni nimel on mul võimalus esitada proua Maria Arena kandidatuur esimehe ametikohale. Eh, kandidaat on eh, täisliige, on eh, deklaratsioonid allkirjastanud, ära täitnud. kas olete nõus kandideerima? jah, kolleeg on nõus kandideerima, ma kutsun siis üles, et me kinnitaks proua Riina aplausiga esimeheks, kui aplodeeritakse, olete valitud komisjoni esimeheks aitäh, et toetasite proua Areenat äh, tormilise aplausiga. soovin teile palju õnne ja palun teil tulla poodiumile ja võtta äh, koht sisse siin aitäh! tahan tänada kõiki selle usalduse eest, mida mulle osutasite siin aplausiga ametisse kinnitamisel. ma äh, Äh, saan väga hästi aru, mille eest vastutab äh, inimõiguste allkomisjoni esimees. inimesed, kes mind äh, tunnevad, teavad, kui pühendunult ma olen tegelenud inimõiguste küsimustega Euroopas, sest see on osa meie aluslepingust, väärtustest, DNA-st ja ka kõigis välissuhetes, mis meil on, tõstame me inimõiguste küsimusi väga esile tänu ka teile, ükskõik mis äh, parteist te pärit olete, kui teie äh, südames on inimõiguste küsimused, siis tere tulemast siia ning ma tänan ka Charlie selle väikese ülemineku eest. Charlie, ma hindan väga, meil on olnud äh, võimalus palju koostööd teha eelmisel ametiajal, nii et suur tänu selle eest, mida sa juba siiani oled teinud. ja lähme siis päevakorra juurde ma arvan, et äh, me hakkame nüüd siis hääletama aseesimehi. ja protseduur näeb ette. tulen selle juurde tagasi. kvoorum, mis puudutab hääletustulemuse kehtivust, on täi-, äh, koos ja palun esitada fraktsioonidel kandidatuure esimehe, aseesimehe, esimese aseesimehe kohale Yes, I'll oh, take this off. Uh, on behalf of the Renew Europe. Renew Europe fraktsiooni nimel ma tahaksin pakkuda välja proua Anviisa esimese aseesimehe kohale. Merci